Good morning, ladies and gentlemen. We will start. Tere hommikust! Alustame koosolekuga. Good morning. So the first point on the agenda is to- Tere hommikust! Esimene punkt meie päevakorras on päevakorra kinnitamine. Kui mingeid märkusi selle sisu kohta ei ole ja kõik on päevakorraga nõus, siis väga hea. Aitäh! mul on ka mõned teadaanded, esiteks tahaksin tervitada meie äsja valitud parlamendisaadikuid, meie komisjoni ja tahaksin rõhutada, et meie tava on olnud see ja mulle öeldi, et selles komisjonis on väga hea koostöö poliitiliste siis fraktsioonide vahel, erinevate fraktsioonide vahel, selleks, et parema siseturu nimel eh, koostööd teha ja kodanikke ja ettevõtjaid toetada. ja teine teadaanne on see, et meie koosolekud kantakse veebis reaalajas üle ja rakendusest on võimalik kõiki dokumente saada, kuna komisjon on täiesti paberivaba. ja kolmandaks on mul väga hea meel näidata teile meie uudiskirja, ma olen kindel, et kõik saite selle uudiskirja ka meili teel see on tõesti väga tore kokkuvõte sellest, millega me tegeleme ja seal on lingid ka kõigi asjakohaste dokumentide juurde. nii et see on väga tore kokkuvõte meie tööst ja ettevalmistus selleks, mis päevakorras seisab. sada kaks on järjekorranumber. ja see on olemas ka internetis meie kodulehel ja neljandaks tahaksin teada anda seda, et, et sisepoliitika peadirektoraat on kokku pannud sellise tervituspaki komisjoni poolt ja seal on infot eh, selle kõige kohta, töökohta komisjonis ja ka töökohta, millega me tegeleme. ja viimaseks võin teile öelda, et komisjonide eh, juhtide konverentsil, mis toimus eile, tegu oli avakoosolekuga, Renata Jaani, kes oli AFCO, kes on AFCO esimees, valiti ka selle kogu esimeheks ja kutsuti üles kõiki esitama soovitusi lõpetamata küsimuste osas eh, ja ka kuulamiste osas, mis puudutab volinikke vabandan, ilmselt siis mitte volimi-, volinikke, aga kuulamised igal juhul kuni kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpuni. Viiendaks septembriks tuleb kõik need soovitused esitada. see on tähtaeg selleks, et neid ettepanekuid esitada. ja meid kutsuti üles esitama ka kümnendaks oktoobriks eh, järgmise aasta alguse kuulamiste kohta eh, soovitusi esimese, eh, esimese poolaasta kohta, kümnendaks oktoobriks. niisiis, kolmas punkt meie päevakorras on protokollide kinnitamine. kas komisjon on nõus protokollide kinnitamisega? Need puudutavad esimese ja teise aprilli koosolekuid sellest aastast tundub, et nii see on, aitäh. ja liigumegi edasi neljanda punkti juurde. vaatame üle arvamuse projekti, mis käsitleb kahe tuhande kahekümnenda aasta üldeelarvet. kaheksateistkümnenda juuli koosolekul, koordinaatorite koosolekul otsustasime, et Renew vastutab eh, fraktsioonina selle eelarve menetluse eest ALDE alustas seda protsessi eelmisel ametiajal ja kolleeg Haan on nimetatud seal raportööriks või arvamuse koostajaks. see on kooskõlas või siis see, see on paralleelselt sellega, et esitame ka soo-, muudatusettepanekuid selle kohta. annan sõna eh, proua Haanile. aitäh MK komisjoni prioriteedid esitati kirja näol, siis eh, kaheksandast aprillist on see kiri. meie prioriteedid on seal välja toodud, eh, tarbijakaitse, tollipoliitika, eh, mis majandusele kasu toob, parem raamistik VKE-dele ja mikroettevõtetele Neid prioriteete arvesse võttes koos IMCO sekretäriaadiga panime kokku arvamuse. see arvamus on meie komisjoni poolt, esitasime selle eelarvekomisjonile ja see puudutab kahe tuhande kahekümnenda aasta üldeelarvet. eelmisel reedel saadeti see teile inglise keeles ja nüüd on see kättesaadav ka teistes keeltes. ja selle arvamusprojekti eesmärk on tagada, et siseturgu tugevdatakse selle eelarvega kolm peamist teemat on meil. esiteks VKE-d. VKE-d on meie majanduse eh, tugi. ma arvan, et see ei ole kellelegi uudiseks. null kaks, null kaks, null kaks eh, on see eelarverida, mis sellega seondub. see, et VKE-del on juurdepääs rahastusele, mis on neile vajalik, on oluline proua von der Leyen äh, esitas, äh, käsitles samuti seda teemat ja äh, me tegeleme selles arvamuses ka kärbetega, mis on esitatud. tarbijakaitse on üks nendest teemadest, millega me samuti tegeleme. ja kolm, kolm null neli null üks on see eelarverida, mida see käsitleb ja tuleb ja tuleb tarbijate ohutuse ja teavitamise parandamise huvides samuti tegeleda. ja nõukogu on praegu isegi kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eh, alusele piirile viinud selle eelarve. ja peame kahetsusväärseks ka eelarverea eh, neliteist null kaks null üks eh, assigneeringute vähendamist. eelarverea vähendamine viib eh, suuremate viivitusteni liidu tolliseadustiku rakendamisel. nii et eh, kokkuvõttes eh, võtsime arvesse ja palume, et võetakse arvesse ka meie prioriteete eelarve koostamisel selleks, et tagada õiglane tarbijate kaitse, aga tuleb silmas pidada, et seda tuleb veelgi teha. neliteist null kaks null üks on see eelarverida, mida me palume hoopis suurendada, mitte vähendada, nagu nõukogu on soovitanud. kahekümne viiendaks juuliks tuleb esitada ettepane-, ettepanekud siis meie soovituse meie arvamuse muudatuseks ja kolmekümnendaks juuliks muudatusettepanekute kohta. Um, aitäh, Rohan, ma vaatan koordinaatorite ja variraportööride poole, kes soovivad sõna. härra Schwab, jah, suur tänu, proua juhataja. Äh, härra Pospisil äh, kahjuks ei saa täna siin äh, olla, ta ei ole küll puhkusel, ta peab ühes teises kohas olema ja seetõttu ma tema nimel võtaksin lühidalt sõna proua Haani äh, raporti suhtes. Jerzy Pospišil äh, nõustub äh, peamiste punktidega, mis puudutab ühtse turu kasu ettevõtjatele ja nii edasi ja rõhutades tugeva tarbijapoliitika tähtsust ja Jerzy ka tervitab eraldiste tõusu enamuses osades eelarveprojektis, aga nagu juba mainitud ja ka Sven Jahan mainis, meie komisjoni eesmärk ei ole niivõrd äh, raha kulutamine, vaid see, et ühtne turg äh, tõesti tooks raha liikmesriikidele, mida siis jagada, see on meie komisjoni loogika ja me jätkame selles suunas ja seetõttu tahaksime lisada äh, arvamuse projekti mõned asjad, mis on seotud meie poliitiliste prioriteetidega. esiteks rõhutada rohkem digitaalset ühtset turgu, süsteemselt jälgides erinevaid küsimusi ja pakkudes poliitikasoovitusi. ja teiseks selgesõnaliselt tahaksime mainida vajadust võidelda ebaõiglaste kaubandustavade vastu, sest see on üks äh, tugeva tarbijakaitsepoliitika sambaid ja me oleme tegelenud sellega ka oma komisjonis ja ka täiskogul äh, seoses äh, paketiga New Deal for Consumers. ja samuti on oluline toll kaks tuhat kakskümmend programmi rahastust suurendada, see hõlmab koostöömehhanisme ähm, mis on olulised kõigile Euroopa Liidus ja seda mitte ainult Brexiti tõttu, vaid et omavahel jagada parimaid tavasid, ähm, infot rahastamise kohta, tõhusate äh, kaasaegsete äh, tolliprotseduuride ja seadmete kohta ja nüüd lõpetuseks tahaksime rõhutada, äh, kui oluline on teenuste ühtne turg ja Euroopa Liit peaks eraldama lisaraha teenuste ühtse turu lõpuleviimiseks ja ka sealhulgas innovatiivsete ja uute teenuste kasutusele võtmiseks. nii et eh, jääme ootama koostööd meie eh, uue raportööriga proua Haaniga, aitäh! suur tänu, härra Schwab, kas on veel sõnasoovijaid, palun? härra Howard. suur tänu, proua juhataja ka mina tänaksin raportööri selle eest, et ta on selle äh, õigusaktiga tegelemise üle võtnud. Äh, sotsiaaldemokraatidel on äh, päris palju ühisala raportööriga ja meil on tugevad argumendid, mis puudutavad meie komisjoni prioriteete kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarves, aga eelarveprojekt, mille komisjon on esitanud, näeb ette vaid väga väikseid nominaalseid kasve mitmetel eelarveridadel ja nõukogu poolt välja pakutud vähendamisi kohaldades saab eelarvest tegelikult reaalsuses vähendatud eelarve Äh, väga palju asju, mis on olulised Euroopa Liidu arenguks, mis on Euroopa projekti keskmeks, nõuavad järjepidevat tööd selleks, et me saaksime kaotada takistused kaupade ja teenuste vabalt liikumiselt. näiteks äh, tõhus äh, tollisüsteem ja tugevad tarbijastandardid, mida ettevõtjad ja tarbijad saavad usaldada. nii et need poliitikad on väärtuslikud kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarves eelarvekomisjoni alalise liikmena ma olen muidugi teadlik nendest piirangutest, mille viimase aasta MFF on seadnud ja komisjon on püüdnud säilitada head rahastamise taset näiteks tarbijakaitsele, VKE-dele, turujärelevalvele, aga on kahetsusväärne, et nõukogu on pakkunud välja vähendused null kaks, null kolm, null üks eelarvereal, kolm, kolm, null neli, null üks mis puudutab äh, tarbijate huvide äh, kaitsmist null kaks, null kaks, null kaks, äh, mis puudutab juurdepääsu VKE-de rahastamisele. kõik need on meie fraktsiooni prioriteedid ja me tahaksime, et tagasi toodaks rahastamine nendel ridadel aruteludes eelarve üle. neliteist null üks null kaks, mis puudutab äh, tolliliidu toimimist, ka seal on välja pakutud äh, vähendamine peaaegu neli protsenti äh, võrreldes kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eelarvega ja jagan raportööri muret äh, sellega seoses. Ähm, Euroopa Liidu tollikoodeksi rakendamine on viibinud mitmetes liikmesriikides, nii et see on keeruline olukord ja tegelikult tuleks ümber vaadata see vähendamine tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on teinud ettepanekute kallal tööl, teen omapoolsed ettepanekud arvamuse tugevdamiseks, just et meie komisjoni eesmärgid ja prioriteedid oleksid kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarves tugevalt kajastatud. aitäh, härra Howard! Äh, järgmine sõnavõtt ja proua Liise. aitäh! roheliste poolt äh, võin öelda, et tervitame seda arvamuse projekti, üldiselt see hõlmab meie muresid, tahame tänada raportööri tehtud töö eest rõhutaksime, et järjepidev tarbijapoliitika ja sellele sobivad ressursid, eriti turujärelevalve, millele juba osutati, on väga olulised ja ka tolliliidu moderniseerimine on oluline teema, mille rahastamist ei tohiks vähendada ja seetõttu jääme ootama äh, koostööd raportööriga nende asjade parandamiseks. aitäh, äh, proua Gerard! suur tänu, proua esinaine ja suur tänu, proua Haan, teie raporti eest, mis on väga selge ja hästi lahti kirjutatud. aga kahjuks ei ole ta, ei hõlma ta kõike, kõiki valdkondi ja meil on väga kahju, et ta just sellises vormis on esitatud. ja meil on raport eelarve kohta, aga eelarvet ennast meil ei ole ja see on meie jaoks probleemiks Äh, probleemiks, sellepärast et äh, see ei aita meil leida argumente selle eelarvega kaitseks ja et kuidas muuta seda eelarvet ja kuidas konkreetselt kaasa aidata selle komisjoni tööle. mis puudutab punkte kolm ja neli, siis tõsi see on, et see on meie jaoks prioriteetseks valdkonnaks tarbijakaitse, eh, turvalisus, informeerimine, teavitamine, kas internetis või kuskil mujal. nii et meie jaoks on see meie poliitika keskmeks eh, ehk siis tarbijakaitse ja ja meie meelest seda ei võeta piisavalt arvesse, heaks näiteks on seda vabakaubandusleping, nii et praegusel hetkel on meie turg üle ujutatud geenimuudatustega lihast ja muudest toodetest ja see mõjutab otseselt meie tarbijaid ja meie loomaliha tootjaid ja seetõttu me suhtume kriitiliselt sellesse eelarveprojekti, sellepärast et ta ei võta arvesse tarbijakaitset kui sellist. nii et edasi, mis puudutab ebaausat konkurentsi, mis on ka väga tähtis, tähtis teema, siis seoses sellega me muidugi toetame kõiki punkte ja kõiki seisukohti, mis võtavad seda arvesse ja meil on väga kahju selle üle, et Tolliliidule ähm, ette nähtud eelarveridasid on vähendatud ja meie meelest sealt just algabki meie tarbijate kaitse, meie toodete kaitse ja praegusel hetkel meil ei jää muud valikut, kui hääletada selle äh, eelarve vastu. härra Pilan um,. Thank you very much uh.... suur tänu. et CR-i variraportöör on härra Jurtšitsa, kahjuks ta ei saa täna siin olla, nii et ta palus vabandada ja palus mul tutvustada oma märkusi. härra Ješitsa tahaks tänada raportööri Äh, lühikese ja selge raporti eest, ta nõustub, et siseturg on üks Euroopa Liidu suurimaid saavutusi ja kutsub üles rõhutama neid aspekte seoses siseturuga, mis vajavad kõige suuremat parandamist. Äh, teenuste ühtne turg ja digitaalne ühtne turg nimelt eeskätt mis puudutab äh, juurdepääsu rahastusele VKE-dele ja Kosme rahastamist siis äh, härra Jušetsa äh, soovib äh, lähtuda value for money põhimõttest, küsimus ei ole ainult sellest, kui palju raha kulutatakse mingites valdkondades, vaid pigem on tähtsam see, kuidas seda raha kulutatakse. härra Jurtšitsa samuti kutsub üles keskenduma meetmetele, mis parandavad kulutatava raha tõhusust ja mm, härra Fjožitsa tahaks veel kord tänada proua raportööri tehtud töö eest ja jääb ootama edasist koostööd, aitäh! suur tänu, härra Pilan, äh, proua Peltier! tere päevast, suur tänu, proua esinaine ja suur tänu raportöörile selle töö eest, aga ma tahaksin teie tähelepanu juhtida punktile kümme, mis puudutab pilootprojekte teine tähtaeg oli ju uute saadikute jaoks ja nüüd, kui ma vaatan seda punkti, siis võib-olla meid ei võeta arvesse, meid, uusi saadikuid, et eh, teine tähtaeg oli, nii et ma tahaksin lihtsalt teie tähelepanu juhtida sellele eh, punktile, et uutel saadikutel, kellel on pilootprojekte, millega nad tahaksid välja, eh, välja tulla, peaksid saama ka omad ettepanekud teha Yes, um, this, this point is... jah, see punkt on võib-olla eraldi tänastest aruteludest, aga on olemas äh, komisjoni menetlus, mis on nii, nagu ta on ja me ei saa seda muuta, aga võtame teadmiseks, mis te ütlesite, proua Tuun um,. Thank you very much. aitäh, juhataja. tahaksin pöörata tähelepanu kahele küsimusele, üks puudutab meie ettevalmistavat tegevust, mille üle hääletasime eelmisel ametiajal oma komisjonis ja kutsume üles äh, hindama äh, erinevusi, mis on äh, siseturul müüdavates toodetes eri piirkondades. me ei lahendanud toodete topeltkvaliteedi probleemi eelmisel ametiajal, aga vähemalt tänu sellele projektile ja aruteludele, mis meil toimusid, teame me nüüd rohkem selle probleemi ulatuse kohta testide tulemused, mis viidi läbi üle kogu Euroopa ja Euroopa Komisjon tutvustas neid tulemusi mitu nädalat tagasi, näitavad, et tegemist on probleemiga, mis puudutab mitte ainult nõndanimetatud uusi liikmesriike või eh, Kesk-Ida-Euroopa riike ja nende kodanikke, vaid tegelikult puudutab kõiki Euroopa Liidu kodanikke. kui vaadata eh, Euroopa Komisjoni poolt tutvustatud tulemusi, siis öeldi, et äh, tuhat kolmsada kaheksakümmend proovi võeti saja kahekümne kaheksast erinevast toiduainest äh, üheksateistkümnes liikmesriigis ja üle kolmekümne protsendi juhtudest olid sellised kus äh, leiti, et tooted olid sama, tutu-, öeldi reklaamis, et tooted on samad või sarnased, aga tegelikult neil oli erinev äh, koostis. see tähendab, et kodanikke eksitati äh, toodete märgistamisega. nii et on olemas väga tugev vajadus jätkata tööd selle teemaga. samuti peaksime olema paremini informeeritud sellest, milliseid ressursse on kulutatud Äh, me küsisime, kui palju ressursse, kuidas on kulutatud, aga me ei ole selle kohta täpsemat infot saanud. Äh, testimist tuleks laiendada ka mittetoiduainetele, nagu näiteks keemiatoodetele, puhastusvahendid, kosmeetika, lastetooted ja nii edasi ja nii edasi. ja viimane asi selle projektiga seoses me oma märkustes selle pilootprojekti kohta me rõhutasime, et Euroopa Komisjon peaks kutsuma meid rakkerühma, meie komisjoni liikmeid osalema selles rakkerühmas. ja see rakkerühm peaks otsustama testide üle, aga kahjuks meid ei kutsutud. ja teiseks, meie ettevalmistava tegevuse lõppraport pidi tõlgitama ka paljudesse Euroopa keeltesse. nagu te näete, on see kättesaadav vaid inglise keeles. nii et äh, peaksime äh, paluma Euroopa Komisjonil anda aru IMCO komisjoni liikmetele äh, sellest teemast, see oli esimene küsimus, millele tahtsin tähelepanu pöörata, ja teine, punkt kümme eelarves, mida juba mainiti Äh, pilootprojekt, äh, mis puudutab äh, Euroopa Tehisintellekti vaatluskeskust, see on kustutatud eelarvest, sest see saab olema osa Euroopa Parlamendi eelarvest ja sellest tulenevalt koordineerides Tiit Haransovaga, kes ei ole siin, ja sekretäriaadiga ma teen muudatusettepaneku, mis kajastaks seda, mida hääletati aprillis meie komisjonis. ja tahaksin rõhutada, et selles küsimuses on tarvis suurt nähtavust selles projektis ja meil on äh, tarvis samuti oma komisjoni liikmetele tugevat rolli ja meie kaasamist sellesse projekti. aitäh, äh, proua Tuun, äh, järgmiseks proua Grapini. suur tänu, kõigepealt tahtsin öelda, et mul on väga hea meel, et kõik äh, fraktsioonid on ühel meelel. olenemata sellest, milline on meie poliitiline kuuluvus, kui me äh, räägime ühtse turu meetmete toimimisest, siis me oleme ühel meelel. on hea meel, et variraportöörid on nõus, et täna arutatav arvamus, proua Haani arvamus peab rõhutama mitmeid asju. ma lugesin seda täna hommikul ja oluline on meeles pidada tähtaegu, kolmekümnendaks juuliks saame esitada eelarve muudatusi. tahaksin rõhutada, et olen tollipaketi raportöör ja läbirääkimised algavad novembris. kui meil ei õnnestu oma prioriteete läbi suruda, meie läbirääkijal ei õnnestu saavutada ka eelarve kasvu neliteist null kaks null üks tolliliidu eelarvel, siis me ei saa parandada siseturu toimimist, sest toll on see, mis tagab sisenemise siseturule, et tooted jõuavad siseturule ja aitab tagada ka õiglase konkurentsi siseturul ja ka tarbijakaitse. kuna see rakendus on korduvalt eh, edasi lükatud ja on välja pakutud eh, ka rahastamise vähendamine ja oleme arutanud ka proovide võtmist, laborianalüüse, kui see jätkub samas suunas, siis äh, on tagajärjed negatiivsed. ma olen töötanud üle kolmekümne aasta turgudel ja näen, mida see tähendab konkurentsile, kui turule jõuavad äh, tooted, mida ei kontrollita, mille suhtes ei rakendata samu nõudeid nagu Euroopa Liidus toodetud toodete suhtes ja seetõttu mm, paluksin, äh, et nõukoguga läbirääkija võitleks selle eest, et äh, oleks kasv ähm, tolliliidu äh, real ja tõesti tuleb esineda tugevalt läbirääkimistes nõukoguga. ja kolleeg Rosatun ka mainis seda, ähm, nimelt mis puudutab seda uuringut, äh, mille komisjon tellis, töö viidi läbi vaid üheksateistkümnes liikmesriigis mõni aasta tagasi ma olin selle arutelu üks põhialgatajaid. tulemuseks oli direktiiv, mida me hääletasime täiskogul Strasbourgis. sellega muudetakse veel kahte direktiivi ja esimese sammuna me tunnistasime, et tõesti on erinevused toodetes siseturul. nii et minu soov on, et IMCO komisjon saadaks komisjonile taotluse jätkata äh, selle uuringuga ja viia see läbi kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis, samuti laiendada testitavate toodete ulatust, eh, sealhulgas näiteks mänguasjad, eh, väikelastele mõeldud tooted, kemikaalid ja loomulikult uuringu läbiviimiseks on tarvis ka eelarvet. ja me soovime, et tulemus oleks järgmine. nimelt et me saaksime konkreetse eh, tulemuse, mis kajastub direktiivi muutmises ja et see kajastaks, eh, tekitaks tõesti olukorra, kus tarbijaid ei eksitata märgistusega ja koostisainete märkimisega ja nii edasi. tarvis on õiglast konkurentsi. kui eh, ühel tootjal on nii-öelda korrektne toode ja teisel on äh, võltstoode, siis ei ole õiglast konkurentsi, kui nad mõlemad saavad selle eest samasugust hinda. kui te olete minuga nõus, siis peaksime komisjonil paluma laiendada seda uuringut üheksateistkümnelt kõigile kahekümne kaheksale liikmesriigile ja ka laiendama toodete ulatust, mida testitakse. suur tänu ja ma tänan arvamuse koostajat ka tema eh, korralikult tehtud töö eest. sel, meie palume eelarveridade suurendamist, mis puudutab meie eh, prioriteete. Eh, aga Euroopa Liit peab arvestama ka tegeliku maailmaga ja tegeliku olukorraga üle, üleriiklikel kogudel ei ole endal raha või eelarvet, seda kogutakse liikmesriikidest. kolmkümmend miljardit eurot aastas kaob Euroopa Liidu eelarvest pärast Ühendkuningriigi lahkumist. ja see, selline on olukord päris maailmas tegelikkuses ma kutsun oma eh, kaasparlamendisaadikuid üles eh, seda tunnistama, kui me üha toetame kulutuste suurendamist, siis see ei ole realistlik eh, kõikidele kodanikele Euroopa Liidu liikmesriikidest. aitäh! Um, suur tänu! tahaksin teenuseid pakkuvaid ettevõtteid välja tuua, ma olen kindel, et neid seal kuskil käsitletakse väikeses kirjas aga, aga eh, seitsekümmend viis protsenti kõikidest eh, VKE-dest on eh, teenusepakkujad. sellised inimesed nagu taksoteenuste pakkujad, reisi bürood. sellel äril läheb Euroopas väga hästi ja ka digitaalteenused näiteks, eh, digitaalõigusaktidel, seadustel on sellele valdkonnale mõnu, mõju, aga meil on vaja eraldi eh, seal sektsiooni teenusepakkujatele, kuna seal valdav osa inimestest töötab seal. aitäh ja teine sekkumine, palun, teine sõnavõtt. härra Schwab, aitäh, ma vabandan teist korda sõna võtmast, ma arvan, et eh, arvamuste vahetus oli väga põnev ja ma olen kindel, et eh, meie kolleegid teevad kõik, mis on võimalik selleks, et meie eh, komisjoni prioriteete arvesse võetaks. meie kulutame väga vähe raha selleks, et saavutada võimalikult palju tulemusi, nii et kui on, soovitakse eh, raha investeerida, siis on eh, selleks eh, just kõige parem võimalus meie komisjoni valdkondades. Euroopa Komisjonis siis, mis puudutab seda uuringut, mida me käsitlesime, selle tulemused on väga selged aga kui me tahame tugineda oma poliitikas eh, faktidele, siis peame eh, vaatama täpselt seda, millised eh, uuringu tulemused olid, mitte ainult kasutama üksikuid fakte sealt ja protsendimäärasid. et vaadata, kuidas me saaksime edaspidi edasi toimida. aitäh! suur tänu, härra Schwab! ma olen kindel, et mõtleme selle soovituse peale järgmisel koordinaatorite koosolekul näiteks. annan nüüd sõna tagasi proua Haanile, palun. suur tänu kogu selle tagasiside eest ja teie märkuste eest. mul on väga hea meel näha, et meil on nii palju eh, ühist ja me liigume samas suunas. ma ootan teie muudatusettepanekuid, nende esitamise tähtaeg on homme, tuletan teile veel meelde ja üritame võtta neid arvesse ka eelarve muudatusettepanekute puhul. nii et suur tänu kõigile koostöö eest. aitäh, proua Haan. nii et eh, kuna meil oli päevakorras ainult selle punkti läbivaatamine või arutamine, siis eh, edasisi meetmeid me praegu ei võta aga homme, kahekümne viiendal juulil on eh, keskpäeval muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja eelarve muudatusettepanekute eh, esitamise tähtaeg on kolmekümnendal juulil. nii et suur tänu ja liigume edasi järgmise koosoleku osa juurde, elektrooniline või hääletus või hääletus kõigepealt volituse delegeerimine koordinaatorile ja kodukorra artikli kakssada neliteist lõige kaks on seal. raportööride nimetamine, hääletus on avatud. The vote is closed. hääletamine on nüüd lõppenud. One person? One, one EPP member. Yes, there's one member of EPP, two, two mem-. üks või kaks Rahvapartei liiget ei oleks pidanud hääletama. Äh, hääletus lõppes. No, it doesn't work. But it was, it was. And how do you want to vote? Just so us. I agree. You, you vote in favor, so we have to count. So, in... niisiis nelikümmend kaks eh, olid eh, poolt, vastu ei hääletanud keegi ja erapooletuks ei jäänud samuti keegi. teine hääletus käsitleb eh, koosolekute ajakava aasta lõpuni. selle ettepanekut. ja hääletame ka järgmise punkti üle sellega koos komisjoni lingvistiliste profiili kinnitamine. avan hääletuse. Yes, one EPP and one SND have voted. üks Rahvapartei saadik ja üks sotsiaaldemokraatide saadik on hääletanud, kes ei oleks tohtinud. aga praegu on veel, praegu on kõik korras, nelikümmend üks poolthäält vastuhääli ja erapooletuid ei ole. aitäh! ja viimane oluline hääletus. koordinaatorite esitatud lõpetamata küsimustealaste soovituste kinnitamine. avan hääletuse. sulgen hääletuse kolmkümmend üheksa poolthäält ja üks vastuhääl ja samuti üks erapooletu. ja jõuamegi eh, viimase punktini, muud küsimused. kui kellelgi muid küsimusi ei ole, siis annan teada, et järgmine koosolek toimub teisel septembril kell kolm siinsamas Brüsselis. teeme kõvasti tööd ka kolmandal septembril. suur tänu ja kõigile head eh, puhkust!